sellega käib koos ka see ühtse põllumajanduspoliitika reform ning see peaks tooma kindlasti selgust sellesse, mis on kohalikult toodetud toit. aitäh! suur tänu, volinik! ja käesolevaga on see päevakorrapunkt äh, ammendatud ja nüüd äh, järgmiseks päevakorrapunktiks on sisserändajate olukord Kreekas nõukogu ja komisjoni avaldused ja arutelu alguses saab sõna nõukogu nimel härra Pötskov. suur aitäh, härra juhataja. ilmselt ei ole kellelgi kahtlust, et Kreeka ees on äärmiselt oluline ja keeruline väljakutse, mis puudutab sisserännet. me peame toetama Kreekat tema pingutustes äh, saada enda, enda kontrolli alla äh, sisserände haldamine. nõukogus oleme me korduvalt arutanud äh, Kreeka riikliku tegevuskava rakendamist, mis puudutab asüüli ning sisserännet ning piirikontrolli. seda hiljuti arutati Justiits- ja Siseasjade Nõukogu kohtumisel kaheksandal märtsil. sellel kohtumisel teatasid komisjon ja Kreeka, et on saavutatud teatud edu, näiteks eh, mis puudutab eh, eh, asüülitaotluste praktilist menetlust, aga samas on ka selge, et rakendamine saab olema suureks väljakutseks. see on tõsi nii selles osas, et piisavalt personali saada, samas tuleb sisse seada ka vajalikud vastuvõtukeskused kõiki kättesaadavaid vahendeid tuleb äh, kasutada selleks, et toetada Kreeka tegevuskava rakendamist. see nõuab äh, loomulikult ka Kreeka enda poolt suuri pingutusi ning äh, Kreekale peab andma ilmselt ka koordineeritud Euroopa Liidu poolset toetust. Euroopa Liidu agentuurid nagu Ühine Euroopa Asüüliamet ja Frontex ning ka liikmesriigid, kes saavad siin kaasa aidata peavad kõik olema kaasatud. ÜRO põgenike ülemkomisjon mängib, komissar mängib samuti olulist rolli, äh, see puudutab rahastamist, ekspertiisi ja muud praktilist abi. ja kõige selle taustal uudised, et uus, uut vastuvõtukeskust kavandatakse Evrose piirkonnas, on äärmiselt teretulnud hetke pärast võtab sõna komisjon ning annab detailsemat informatsiooni sisserände küsimustes Kreekas, aga mina tahaksin rõhutada asjaolu, et meie nõukogus oleme arutanud seda, kuidas me saaksime väljendada solidaarsust liikmesriikide vahel nende liikmesriikidega, kelle äh, rändesüsteemidele on tekkinud suur surve. kaheksandal märtsil võttis nõukogu seega vastu rea-, nõukogu järeldusi äh, ühtse raamistiku kohta selleks, et väljendada reaalset ja praktilist solidaarsust liikmesriikidega, kelle sisserändesüsteemid, asüülisüsteemid on langenud suure surve alla suurenenud rändevoogude tõttu. võtmetähtsusega on siin varase hoiatuse mehhanism Dublini määruses see mehhanism on nüüd ka Dublini määruse muudatusettepanekutes, mille me oleme hiljuti edastanud ka Euroopa Parlamendile. eesmärgiks on alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. see mehhanism annab meile äh, alguspunkti, kust äh, on võimalik ennetada selliseid olukordi, nagu me hetkel näeme Kreekas. et lisaks sellele on meil kasutuses ka vahendeid, mis võimaldavad meil anda konkreetset abi riikidele, kui see vajadus peaks tekkima Äh, tuleb äh, suurendada Schengeni koostööd ning välispiiride haldamist ja nõukogu on ühel nõul, et Euroopa Liidu agentuuride rolli tuleks suurendada, tuleks edendada koostööd kolmandate riikidega ning see peaks olema tõhus ning äh, hästi korraldatud agentuuridel peab olema võtmeroll solidaarsuse ülesnäitamisel suurendades praktilisest, praktilist koostööd. meie nõukogus eh, rõhutame asjaolu, et solidaarsus on oluline põhimõte, mis peaks väljenduma ka praktilises ja reaalses koostöös. kui meie nurgakiviks on solidaarsus, siis me ilmselgelt jätkame olukorra jälgimist Kreekas, seda, kuidas rakendatakse tegevuskava, nõukogu toetab tegevuskava rakendamist ning rõhutab, et seda peab tegema koordineeritult mul on hea meel, et Euroopa Parlament on otsustanud selles küsimuses täna arutleda, sest Kreeka ees olevad väljakutsed siin on küsimused, mis on väljakutseks ka Euroopa Liidule. Kreeka asüüli ning sisserändesüsteemi reform koos korralikult korraldatud piirikontrolliga on olulise tähtsusega Kreeka ja Euroopa Liidu jaoks, aga ka sisserändajatele, asüülitaotlejatele ning põgenikele. suur aitäh kuulamast! suur aitäh, härra minister, nüüd annan sõna komisjonile, volinik Malmström. aitäh, proua juhataja, härra minister, parlamendiliikmed, aitäh selle võimaluse eest veel üks kord arutada seda äärmiselt olulist küsimust, mis puudutab äh, puudujääke rände haldamisel Kreekas ja see on seotud diskussioonidega, mis äh, käimas on ka hetkel ühtse Euroopa asüülisüsteemi üle ning see puudutab ka inimeste fundamentaalõigusi komisjon on jätkuvalt toetanud Kreeka pingutusi reformida oma asüüli ning sisserändepoliitikaid. Kreeka on välja arendanud tegevuskava, nagu minister ütles, mis puudutab rände haldamist ning asüüli ning on saavutatud edu mitmes valdkonnas seal. on äh, loodud kaks uut teenistust, üks, mis puudutab ta-, taotluste läbivaatamist ja teine, mis puudutab esialgset vastuvõttu ning need on olulised sammud eelmise nädala asüülitoetusamet saatis Kreekasse asüülitoetusmeeskonnad, need meeskonnad annavad nõu Ebrose piirkonnas vastuvõtutingimuste kohta ja see on see piirkond, mis on kõige problemaatilisem. Need tegevused jätkuvad sel aastal ning neid intes-, intensiivistatakse veel. meil on olnud ka tehnilised missioonid Kreekasse, kaasa arvatud Kreeka rakkerühm, koos ÜRO-ga, IOM-iga, Frontexiga ja kõik nad on seal selleks, et tagada holistlik lähenemine. on äh, äh rohkem kaasatud äh, Türgi ametivõime, et takistada selliseid irregulaarseid rändevoogusid, äh, mis tulevad Türgi territooriumilt. nii et on saavutatud edu, aga palju on veel teha. Äh, humanitaarolukord Evrosel ei ole vastuvõetav, tingimused, kus hoitakse sisserändajaid ning asüülitaotlejad, on väga murettekitavad tuleb saavutada kohest ning jätkusuutlikku progressi. Kreeka ametivõimud peavad siin küsimuses rohkem pingutama. Kreeka peaks käivitama erakorralised mehhanismid, et anda kohest humanitaarabi sisserändajatele, kes piiri ületavad. Euroopa Liidu rahastust saab selleks kasutada, saab kasutada ka selleks, et olemasolevaid tingimusi parandada ning suurendada päde-, võimekust, rentides hosteleid ja nii edasi, või siis ka kon-, elutingimusteks vastavaid konteinereid ja Kreekale on korduvalt meenutatud, et kui nad ei suuda kiireloomuliselt tegutseda, siis sellest võivad tekkida ka märkimisväärsed õiguslikud tagajärjed. aga loomulikult äh, on igapäevaselt siin ka väga-väga tõsised humanitaartagajärjed oleme pakkunud abi, liikmesriigid on seda teinud, erinevad organisatsioonid, institutsioonid, aga Kreeka ise vastutab selle eest, et nad käituksid vastavalt äh, rahvusvahelisele ning Euroopa Liidu õigusele. komisjon jätkuvalt annab strateegiliselt ning suunatud abi Kreeka pingutustele oma süsteemi uuendamiseks, tuleb anda lisafinantsabi, kiireloomulist toetust, aga ka eksperte koha peal, et, et siis, et nad töötaksid tihedas koostöös riiklike agentuuride ametivõimude, eh, ÜRO põgenike ülemkomissari ning IOM-iga. Eh, siin tuleb toetada ka solidaarsust, sisserändab eh, rändevoogude programme, üle kolmesaja miljoni euro on selleks juba antud, aga Kreeka poolelt on probleeme selle raha kasutamisega väga vähe, sellest rahast on senini ära kasutatud. kohesteks vajadusteks andsime me hiljuti lisaks kolm koma seitsekümmend viis miljonit põgenikefondist selleks, et saaks rakendada erakorralisi meetmeid ning äh, meile tekitavad ka muret see, kuidas seda raha on kasutatud. oluline on äh, kiiremini mehhanism sisse viia riiklikul tasandil, et äh, parandada nende fondide rahast-, nende haldamist. Euroopa rakkerühm Kreekas annab samuti abi, et maksimeerida Euroopa finantsabi ärakasutamist ning reformipaketi rakendamist. eksperdid saadeti detsembris Ateenasse, et anda Äh, Kreeka ametivõimudele, kes on otseselt nende rahadega seotud, äh, nõu no.. meenutan ka komisjoni ettepanekut Dublini määruse ümbersõnastamiseks, äh, mis nagu ülejäänud asüülipakett tahab suurendada süsteemi tõhusust ning anda kaitset asüülitaotlejatele. meil on hea meel, et Euroopa Parlament on oma tugevat toetust üles näidanud ning pöördume eesistuja poole tänuga, et nad on valmis nüüd kolmepoolseid läbirääkimisi alustama nendes ning teistes küsimustes, mis on seotud asüülipaketiga. hiljutised kohtuotsused näitavad jälle, et Euroopa Liidul on vaja selgelt ning tõhusat äh, asüülisüsteemi, et toetada liikmesriike ning tagada aus ning tõhus süsteem ning anda rahvusvahelist kaitset inimestele, kes seda vajavad. see on Euroopa Liidu ühiseks eesmärgiks ning on seda olnud juba mõnda aega vajadus ühtsete reeglite ning tugevama solidaarsuse järele on nüüd isegi selgem. meil on vaja kõrgeid standardeid, tugevat koostööd selleks, et tagada, et asüülitaotlejaid koheldakse võrdselt, kus iganes nad asüüli taotlevad ning et inimesed, kes kaitset vajavad, saavad ka sellisele kaitsele ligipääsu. meil peab olema aus süsteem igal pool Euroopa Liidus, kus kõikidel liikmesriikidel oleks võimalus jagada vastutust siin. Nende pingutuste osana peab Dublini süsteemi täiendada sätetega, mis näitavad, kuidas kriisile reageerida ning tagada, et puudujäägid liikmesriikides erinevates süsteemides saaksid kohe kõrvaldatud, nii et see ei mõjutaks kogu süsteemi ning ei tooks endaga kaasa inimõiguste rikkumist. nii et me oleme kaasatud, komisjon jätkuvalt kavatseb olla siia kaasatud, hindan Euroopa Parlamendi poolset toetust, seda, et nõukogu on siin tihedalt sekkunud ning paljud teised organisatsioonid, aga loomulikult peamine vastutus on ikkagi Kreeka ametivõimudel, aitäh! suur tänu, volinik Malmström. nüüd lähme äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja nüüd kõigepealt äh, proua Giannaku Rahvapartei nimel kaks minutit. suur tänu, proua juhataja ei ole mingisugust kahtlust, et parem on ennetada, kui pärast tagajärgedega tegeleda. olen nõus sellega, mida volinik ütles seoses sellega, et meil on vaja reegleid varjupaigasüsteemi kohta, me peame need läbi vaatama. meil on väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid kui Türgi viisadega toimus lihtsam lähenemine, oli võimalik Liibüast tulla, minna Istanbuli ja siis ületada Kreeka piir, ja näha on, et olukord äh, muutub sellega seoses e, ning inimkaubanduse ohvrid, me ei tea, kust nad tulevad, mis keeli nad räägivad ning nad ei sisene e, mingisuguste dokumentidega. ja nad äh, paluvad, äh, taotlevad varjupaika peale piiri ületamist kui kolmsada viiskümmend isikut üritab piiri ületada, siis on väga keeruline nende taotlusi läbi vaadata. seepärast oleme nõus volinikuga, me peame vaatama äh, neid erinevaid juhtumeid ja erinevaid süsteeme läbi kaheksakümmend protsenti varjupaiga taotlejatest tuleb äh, Kreekasse ja tekitavad väga suure probleemi, me oleme loonud vastuvõtukeskused selleks, et tagada äh, nendele inimestele äh, valdavalt head tingimused. Türgi peab omalt poolt kokkuleppest kinni pidama, mis neil Euroopaga sõlmitud on selle lepingu sõlmisime me üheksakümne üheksandal aastal. kõikidest lepingutest peab kinni pidama. Türg-, Türgi peab üritama seda voogu peatada. keegi ei taha inimõigusi rikkuda, me oleme Euroopa Liidus, me jagame Euroopa Liidu väärtusi ja me võitleme nende väärtuste eest ja jätkame selle nimel, kuid meil on vaja komisjonilt, nõukogult, parlamendilt abi ja ka nendelt, kes kõikide nende konkreetsete küsimustega tegelevad. suur tänu nüüd proua Guillaume eh, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, eh, see teema ei ole midagi uut ning Euroopa tasandil on üritatud äh, nendele probleemidele vastata oma meetmetega. nüüd aga on see veelgi päevakorralisem probleem. kaks tuhat kümme üritati peatada juba ebaseaduslikku rännet, eriti äh, seda, mis on seotud nakkushaigustega, see on äh, väga oluline teema inimkaubandusega tuuakse sisse haavatavaid inimesi, kui me diskrimineerime neid, siis me diskrimineer-, diskrimineerime ka neid kõige haavatavamaid äh, rühmi. Kreeka panus, Kreeka peaks vastama rahvusvahelistele standarditele äh, äh, sel ajal, kui nende inimeste taotlusi läbi vaadatakse, samas on ka teisi nüansse, me peame jätkama seda arutelu, mis on see põhieesmärk ja kõik selle muutma läbipaistvaks. me peame vaatama neid äh, seniseid prioriteete läbi ja nagu te ütlesite, siis peame vaatama ja paika panema ka need isikud, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, et neil oleks tagatud õiguskaitse ning et neil oleks elamisväärsed äh, tingimused tagatud. sellele pöörati veidi teisest vaatenurgast varem tähelepanu. Kreeka peaks justkui kõigi eest võitlema, Kreekale avaldatakse sellist survet, millega on raske toime tulla, kuid meil on Euroopa ja rahvusvahelised äh, vastutused, millest peab kinni pidama suur tänu, nüüd proua Kriisbek äh, ALDE nimel, kaks minutit, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, äh, kolleegid. me oleme rääkinud väljakutsest. jah, tõesti, meie ees on väga suur väljakutse Kreeka nimel ja see on ka suur väljakutse kogu Euroopa Liidule tervikuna see mõjutab Euroopa Liidu mainet kogu maailmas ja ka meie kodanike mainet. võiks arvata, et kahekümnenda sajandi järel, äh, kui nägime Berliini müüri äh, langemist, äh, ei hakka, ei näe me kunagi enam uute müüride ehitamist, nüüd aga toetab Kreeka uut projekti, ja nagu kolleeg ütles, enam kui kolmsada inimest ületanud piiri iga päev läbi transiitriik Türgi, need ei ole Türgi kodanikud, kuid väga paljudest teistest maailma paikadest. me ei kujutanud ette, et selline olukord uuesti esile kerkib, kuid see on seotud ka humanitaarküsimustega. see mõjutab inimest öö, äh, õigusi me räägime inimõiguste kaitsest ja sellest, et tegemist on Euroopa Liidule kõige kallima varaga, mida peab kaitsma. ning loomulikult on raske sellele leida lahendusi il-, ning ilma detailidesse laskumata on keeruline midagi teha, solidaarsust peab väljendama, nagu see Cecilia Malmström ütles, me peame jagama vastutust, me peame mõtlema tehnilistele mehhanismidele me peame mõtlema rahastamisele ning Euroopa rahastutele selleks, et äh, tõhusalt probleemiga tegeleda ning aidata tagada seda, et nende isikute inimõigustest, äh, inimõigused on tagatud. viimastel nädalatel on Euroopa tasandil aga välja tulnud selline sõnum, et äh, valdavalt on õiguslik olukord selline, arvestades Kreekale osutuvat survet, on äh, probleeme mitmesuguseid, näiteks minu riigis Prantsusmaal räägime me sisepiiride taastamisest, äh, samas aga on vaja meil välispiire kaitsta ja samas aga arvestades humanitaarõigustega ning lõpetuseks, proua juhataja, kolmandaks, meie ettepanekus on toodud ka see, et meil peab olema poliitiline tahe selleks, et tasakaalustada lõuna ja põhja osa ning äh, vahendeid lõunariikidele selleks, et äh, aidata neid äh, vastavalt vajadustele. suur tänu! sinise kaardi küsimus. härra Papanikonaud sooviks äh, teile esitada küsimuse, kas sobib? aitäh, juhataja. see puudutab äh, Kreekaga seonduvaid kõsta-, äh, küsimusi ja eelmisel aastal oli kuuskümmend tuhat isikut, keda peeti kinni kolmandatest riikidest Põhja-Aafrikast ja mujalt me kõik teame, et see tuleneb, tulenes sellest olukorrast seal piirkonnas. meil on väga palju kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta meil ei ole mingisuguseid andmeid. kas Kreeka tõesti suudab sellele survele vastu pidada, küsiksin ma, kui meil on vaid kuuendik Itaalia elanikkonnast? proua Krispek, palun. aitäh loomulikult oleme väga tundlik selle suhtes, et Kreeka ise üksi ei suuda sellega toime tulla. ma olen näinud, milline on olukord äh, Kreekas, see on väga keeruline, ma olen ka Lampeduusal käinud. ma olen näinud, kui äh, kohutavalt keeruline see kõik on. ning äh, meil on vaja üles näidata solidaarsust ja vaadata, mille Euroopa Liidu poolt abistada Kreekat oma vajadustest, me saame neid aidata selleks, et nad äh, vajalikud sammud astuksid. ja me peame kõiki Euroopa Liidu poliitikaid selleks kasutama ja ma tean äh, väga hästi, millised on Kreeka äh, raskused. aitäh! ja nüüd äh, proua Flooter roheliste fraktsiooni nimel kui palju aega mul on? poolteist minutit, palun. aitäh. jah, see ei ole esimene kord, kui me sellest teemast räägime. Ehm, kohus, inimõigused, ehm, vabaühendused, kõik on juba häirekella erineval ajal ehm, löönud, nüüd on lõpuks Euroopa Liit seda kuulda võtnud, Kreeka on oma kava koostanud olukord on keeruline, ma olen näinud, mis Kreekas toimub. ja see on äh, inimväärikuse solvang, inimesed äh, surevad Kreeka-Türgi piiril ning äh, Erase saarel on samuti probleemid, jah, tõesti, meil on kriis Kreekas, seal on ka rassistlikud rünnakud, üha enam leiab neid Kreekas aset kuuskümmend kolm isikut on rünnatud, kaheksateist on jõudnud politseisse ja ning äh, nüüd seisavad Kreekas ees valimised ning äh, on tõesti kuulda, et inimesed äh, ütlevad, et meil on vaja peatada need sisserändajad, see on väga rassistlik lähenemine see on eriti keeruline nende puhul, kellel võivad olla nakkushaigused, tegemist on tiksuva pommiga, arvestades seda, peab Euroopa Liit oma väärtustele tuginedes, kõiki vahendeid kasutades üles näitama koostöövõimet ja solidaarsust, ei saa liikmesriikidele öelda, et tehke ise, ei saa Kreekale öelda, et lahkuge Schengeni alast, see on täiesti skandaalne ning kohus ei võimalda neil vastavalt Dublini määrusele varjupaiga taotlejaid tagasi saata. me peame olema siin väga ettevaatlikud, me peame oma põhimõtetest kinni pidama. me peame vaatama, mis toimub Türgis. Türgi soovib liituda Euroopa Liiduga, me peame tagama, et selle, mis puudutab viisasid, et me kuidagi ei kahjusta oma põhimõtteid Türki tuleb äh, süü, üle Süüria piiri tuhandeid inimesi, keda nad vastu võtavad ning solidaarsus on solidaarsus, põhimõtted on küsimuse all. aitäh. nüüd härra Triantifilides äh, kuue nimel ning sellega saame fraktsioonide nimel kõnelejatega ühele poole ja sooviksin teile nüüd öelda järgmist. ma tahaksin olla aja suhtes paindlik, sest aega meil on, aga tegelikult peale seda kõnelejat ei ole meil enam paindlikkust järel, ehk siis teil on kaks minutit aega. aitäh ma olen väga tundlik selle teema suhtes, mis toimub Kreekas ning see peegeldub seda olukorda, poliitiline ebavõrdsus, diskrimineerimine, ähvardamine, ekspluateerimine. Need on need elemendid, mis peegelduvad selles olukorras ja me näeme, millised on need tingimused, milles sisserändajad peavad elama, näiteks eh, kehvad hügieenitingimused Need, keda ei ole kinni peetud, elavad sellises olukorras, kus nad on sotsiaalses eraldatuses, nad on ekspluatatsiooni ja rassismi ohvrid. ning selles äh, poliitiliste valimiste kontekstis näeme me, et olukord muutub üha absurdsemaks, sest need sisserändajad on, äh, on justkui kriisi äh, ohvriks, nende kaela veeretatakse kõik eh, ja neid nimetatakse nakkusekandjateks, see viib suurema ksenofooniani, tehakse puhastusoperatsioone, eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis oli kuuskümmend kolm konkreetset rassismijuhtumit, mis eh, registreeriti ja see oli seotud ka alaealistega Euroopa Liit ja Kreeka ametivõimud olid samuti sellega teatud ja ma loodan, et voliniku poolt mainitud solidaarsus ei jää vaid sõnadeks, vaid on midagi, mis tegelikkuses aset leiab. ja me tõesti aitame seda riiki, kes äh, tänu oma geograafilisele asukohale ei ole võimalik, äh, kellel ei ole võimalik olnud toime tulla kõikide nende isikutega, kes äh, õnne otsima tulevad. meil on vaja üldist solidaarsust maailma tasandil ja see ei ole vaid äh, rahastamise küsimus, vaid meil on vaja abi, meil on vaja öö, äh, kohti, kus neid inim-, elamistingimusi ning me peame tagama selle, et Euroopa on ruum, kus meil on võimalik rahumeelselt koos elada ning mitte ksenofoobias elada, suur tänu! aitäh ja nüüd äh, proua Holmajärv, kaks minutit. tänan. kõigepealt äh, ma soovin öelda aitäh varjupaiga toetusbüroole, mis väga tõhusalt annab abi Kreekale ja tegutseb äh, väga efektiivses valdkonnas, mida paljud kolleegid mainisid. see on varjupaigakeskuste esi-, ehitamine. Kreeka otsustas, et tuleb äh, ehitada uusi Euroopa standarditele vastavaid äh, keskusi ja need saavad ka toetust Euroopa Liidu eelarvest. seda vahendab äh, varjupaiga toetusbüroo. ääretult oluline on see, et me mitte ainult ei kirjelda raskusi, vaid keskendume sellele, mida me tahame teha. me ei tohiks nõuda Kreekalt, mis on raskes sisepoliitilises olukorras seda, et nad tegutseksid kiiresti üleöö, me peame vaatama asju realistlikult ja seetõttu on mõttekas et osad riigid on peatanud põgenike tagasisaatmise ja teevad seda ka tulevikus, kindlasti tuleks jätkata ja laiendada koostööd Türgiga. volinik ütles, et me üritame koostööd laiendada, aga kindlasti tuleks äh, vaadata problemaatiliselt viisapoliitika sidumist tagasisaatmispoliitikaga. me peaksime pöörama tähelepanu viisapoliitikas eelkõige just tudengitele ja ärimeestele, võib-olla siis äh, oleks võimalik selles valdkonnas edasi liikuda ja mis puudutab tagasisaatmist, siis äh, tuleks kokku leppida politseiasutuste koostöös, sest me võitleme siin kuritegelike inimsmugeldajate vastu, seal ei ole tegemist põgenikega ja meil tuleks äh, sisulist dialoogi Türgiga pidada, loodetavasti nad on valmis politsei koostööks selles küsimuses. suur tänu, proua Holmeier. härra Rüübik, kas te tõstsite sinise kaardi? jah. proua Holmeier, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? palun, härra Rüübik. tänan proua Holmeierit, kes tõstatas äh, positiivsed äh, aspektid esile, ehk siis, et kuidas sisserändajaid Euroopas äh, integreerida, on äh, oluline uurida, millised on sisserändajate kvalifikatsioonid ja millist vajadust on Euroopa ettevõtetes töötajate järele, tuleb see analüüsida ja vaadata, kuidas neid inimesi integreerida mõttekalt see on minu küsimus. proua Holmajärv, ma usun, et tõepoolest koostöös varjupaiga toetusbürooga ja Kreekaga tuleb meil kiiresti identifitseerida, kes on need inimesed, kes on tulnud Kreekasse ja kes nendest võiksid liikuda edasi teistesse Euroopa riikidesse, kuna nad äh, ei saa näiteks tagasi pöörduda koduriiki mitte mingil juhul või neil on kvalifikatsioone, mis on kasulikud Euroopas. ka kindlasti tuleb äh, aidata kreeklasi viima läbi kiiremat registreerimist ja identifitseerimist ja need, kes tuleb äh, saata tagasi koduriiki, kellel ei ole ei õigust siia jääda ega ka kvalifikatsiooni, et tuleks siis tagasi saata. suur tänu. ja härra Trutsas. tänan juhataja, kõigepealt tänan komisjoni ja volinik Malmströmi isiklikult selle eest kuivõrd ta on aidanud äh, Kreekat äh, viimastel aastatel, me ei tohiks siin luua endale illusioone, siin on tegemist probleemiga, mis muutub järjest olulisemaks. Kreekas võib äh, esineda sotsiaalseid rahutusi, ääretult oluline on tähelepanu pöörata ka hügieenitingimustele oluline on äh, aidata neid välismaalasi, minevikus ei ole Kreeka teinud kõike, mida oleks pidanud äh, tegema ja teatavad avaldatud pildid ei äh, anna meile kindlasti põhjust uhkust tunda. kogu suuremeelsusest tuleb öelda, et hoolimata abist, mida Kreeka on saanud, ei ole Euroopa siiski teinud kõike võimalikku varjupaigapoliitikas. me peaksime olema julgemad ja komisjon peaks algatama menetluse Dublin kaks süsteemi asendamiseks. liikmesriigid peaksid olema omavahel solidaarsed oluline on arvestada siinkohal olukorraga, kus liikmesriikidel on erinevad äh, huvid, ka teiste riikide huvid on siin mängus. isegi kui Kreekal õnnestub vastu võtta kõik Euroopa vahendid, siis äh, kõiki migrante me siiski vastu võtta ei saa. kaheksakümmend protsenti sisserändajatest Euroopasse tulevad Kreeka kaudu Kreeka on nüüd silmitsi peatsete valimistega ja ebaseaduslikku sisserännet äh, kasutatakse teemana äärmuslike parteide poolt, eriti paremäärmuslaste poolt, osad isikud äh, manipuleerivad äh, valijate hirmudega, nad ütlevad, et me peame olema tähelepanelikud, kuidas selle küsimusega edasi minnakse praegusel raskel ajahetkel. härra Krisiolis, teil on sinise kaardi küsimus. palun. ja teie olite ju ka valitsuses ja mis sai sellest kolmesaja üheksast miljonist eurost, mis üle kanti osasid finantsvahendeid ei ole ära kasutatud ja need on tegelikult äh, rahad, mida tuleks kasutada isikute vabatahtlikuks äh, tagasipöördumiseks. kui suur on äh, nende taotluste arv, mida on rakendatud ja kui palju varjupaiga töötaja, varjupaiga taotlejad on läbi vaadatud ja kui paljud on saanud lõpuks äh, varjupaigataotluse äh, rahuldatud või varjupaiga taot-, äh, staatuse? me ei peaks käsitlema seda siin parlamendis, me ei peaks näitama, et Kreekas on vastuolud, see küsimus tuleks esitada Kreeka valitsusele ja Euroopa Komisjonile. ja suur tänu, härra Kriseelus, üks minut Kreekas äh, täheldame me, et rändevoogude küsimus on väga oluline. kakskümmend aastat tagasi oli Kreeka väljaränderiik, nüüd me oleme sisseränderiik. me oleme väga keerulises olukorras. Saksamaa, Belgia, Austraalia on riigid, äh, mis äh, on saanud äh, kasu sisserändest minevikus, meil tuleks seega võidelda võõraviha vastu ja vaigistada ekstremistid. müüri püstitamine ja massiline isikute väljasaatmine, need ei ole lahendused, siis oleks tegemist inimõiguste rikkumisega, mis tooks kaasa ka väga kõrged kulud. on aga realistlikud äh, lahendused, mida on võimalik äh, rakendada ja mida Kreeka saaks tarvitusele võtta koos Euroopa Liiduga, sellepärast et ka Euroopa peab reageerima sellele probleemile, Kreekat ei tohi üksi jätta. mõtlen siinkohal esimestele vastuvõtulaagritele ja vabatahtlikule tagasipöördumisele, need peaksid olema esimeseks sammuks. juhataja juhib härra Kriso Kelse tähelepanu sellele, et ta rääkis rohkem, kui tal oli kõneaega. tänan. Rapusutil mis puudutab nüüd äh, sisserännet, siis tuleb äh, tõdeda, et äh, sarnaselt teistele Lõuna-Euroopa riikidele on Kreeka transiitriik, mitte sihtriik. Kreeka on transiitriik ja sisserändajad, kes lähevad Kreekasse, ei taha mitte sinna jääda, vaid nad tahavad liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse, põhiliselt Põhja-Euroopasse. see tähendab seda, et äh, nii Kreeka välispiiride pikkus kui ka sisenejate arv ei ole mitte Kreeka probleem, vaid Euroopa Liidu probleem ja sarnaselt äh, Kreekale on äh, selliseid probleeme ka Maltal, minu riigis kuuskümmend tuhat inimest, kes on saabunud Lampeduusale, ei soovi sinna jääda, nad soovivad edasi liikuda. meil tuleb äh, välja töötada konkreetne meetod, kuidas seda Euroopa kollektiivset äh, probleemi lahendada kollektiivsel viisil. ma usun, et äh, kui nõukogu hakkab äh, üle vaatama Dublini määrust, siis sellest ei piisa, me oleme praegu väga kaugel kokkuleppest. nõukogu järeldused solidaarsuse kohta, isegi kui nad liiguvad õiges suunas, ei ole minu arvates piisavad. kõik peavad aru saama, et siin on tegemist Euroopa probleemiga, muidu me lahendust ei leia tänan, härra Pusutil ja kolleeg Pašon, palun. härra Papa-Nikolau siiski. tänan, juhataja. ma tahaksin äh, öelda sel teemal et äh, kreeklased on külalislahked. oluline on äh, siinkohal arvestada sellega, kui palju sisserändajaid äh, tuleb Kreekasse. kui ei aktsepteerita tagasipöördumist, siis meil tuleb äh, rakendada teatavat äh, poliitikat meie piirid on uks, mida võib avada või sulgeda. põhiliselt äh, peame keskenduma Kreeka ja Türgi vahelisele piirile ja kontrollima seda võimalikult hästi ja ka Türgil tuleb äh, paluda olla aktiivsem, sellepärast et äh, smugeldajad äh, kasutavad ära võimalusi, mis neil on äh, Türgi territooriumil. inimesed, kellel on rahvusvaheline kaitse, peavad saama ka vastava kohtlemise osaliseks, mõtlen siinkohal Dublin kahele. meil tuleb lahendada palju küsimusi, see on selge. juhataja ütleb kõnelejale, et ma annan teile mõne sekundi juurde, aga lugege natuke aeglasemalt maha oma teksti, et tõlgid saaks ka tõlkida. ja kõneleja jätkab. meil on sadu tuhandeid sisserändajaid äh, Frontexi andmetel, mõned teised äh, allikad äh, räägivad veelgi suuremast arvust ja Kreekas on nüüd käimas valimiskampaania ja on kuulda ekstremistlikke ettepanekuid, öeldakse, et me peaksime oma piirid mineerima, et me peaksime kasutama maamiine. kõneleja katkestatakse. kolleeg Poskurt, juhatajad, volinik, ma olen kuulnud äh, sellest, et Kreeka plaanib äh, sisserändajaid äh, välja saata, võtta või hoida neid vastuvõtulaagrites äh, võimaliku haiguste leviku tõttu. räägitakse sellest, et soovitakse puhastada tänavad, äh, levivad äh, võõra viha tendentsid. praegu ei ole juriidilist kohustust sisserändajaid vastu võtta ja inimesed lihtsalt ähm, on äh, vastuvõtulaagrites kinni, kuna nad ei ole terved, tegemist on nõiaringiga. kas äh, Euroopa Liidu raha kasutatakse tõesti selleks, et inimesi kinni pidada, selle asemel, et äh, võidelda võõra viha vastu, me peaksime võõra viha vastu tugevamalt võitlema. tänan. nüüd edasi vaba mikrofon, proua Pasescu, palun. aitäh, proua juhataja. vastavalt Kreeka statistikale üheksakümmend protsenti kõikidest sisserändajatest, kes jõuavad, jõudsid äh, Euroopa Liitu kaks, aastal kaks tuhat üksteist, jõudsid Euroopa Liitu Euro Kreeka kaudu. kõikidel liikmesriikidel oleks äh, raskusi sellise olukorra ees meil on vaja selget ühtset lähenemist Euroopa tasandil, kui me tahame selliseid juhtumeid hallata. kõik naaberriigid peavad samuti koostööd tegema selleks, et reguleerida sisserändevoogusid ning tagada piiride kindlus. Frontex mängib siin äärmiselt olulist rolli ja seetõttu see agentuur peab eh, kindlasti parandama pingutusi ametivõimude abistamisel sisserändajatele peab andma ka legaalse staatuse kiiremini ning administratiivmenetlusi peaks kiirendama. eile teatas Kreeka valitsus äh, vabatahtlikust tagasipöördumise skeemist, see on oluline samm edasi, eriti kuna sinna on kaasatud ka mittetulundusühingud. aitäh, proua Pasescu. proua Koppa aitäh! sisserändajatega Kreekast tuleb tegeleda humanitaarselt. rohkem kui sada viiskümmend tuhat sisserändajat äh, on äh, ebaregulaarsed ning äh, see arv on aastas. Nad üritavad põgeneda omaenda riikidest, kus neid taga kiusatakse, kus nad peavad elama vaesuses ning äh, nad tahaksid äh, ka, et neid humaanselt koheldakse, aga meie Kreekas äh, ei suuda vastu võtta sellist voogu. Kreekasse jõuab üheksakümmend protsenti Euroopa Liitu pürgivatest sisserändajatest ja arvestades Dublin kahte, jäävad nad lihtsalt Kreekasse kinni. nii et ilmselgelt on meil probleem sisserändajatega, kes on ebaregulaarses olukorras ning äh, asüülitaotluste käitlemine ei ole piisavalt kiire. Äh, mis puudutab vastuvõtukeskusi, tingimusi, kuidas me asüülitaotlusi äh, käitleme, selle probleemi me saame lahendada ainult siis, kui me käsitleme seda kui Euroopa probleemi. Äh, aitäh, äh, probleem Kreekas on äh, ka Euroopa küsimus ning seda tuleb seda lahendada ka Euroopa tasandil. Dublin kahte reformides ning raha andes Kreeka asüülisüsteemile, aga raha saab kasutada ainult Kreeka tasandil ja siin me näeme neid puudujääke, mis tulevad välja ka Kreeka riikliku tegevuskava rakenduskavast, plaanist. ainult üksteist inimest äh, on asüüliteenistuse tööle võetud, kuigi äh, vabasid ametikohti on seitsesada. see on avatud ka ainult laupäeva hommikuti ja loomulikult ka sellest ei ole eriti palju kasu. Äh, kinnipidamiskeskuste tingimused on paranenud ainult sellepärast, et nüüd on seal vähem inimesi. üldiselt äh, on veel väga palju probleeme ja sellest ei ole ka kasu, et nüüd valimiskampaania käigus kasutatakse sisserändajaid valimisdebattides, kus tehakse tõesti halbu märkusi, peame andma siiski sisserändajatele korraliku võimaluse eluks siin Euroopa Liidus, mitte jätkama, jätma seda ainult Kreeka kätesse, kõik peavad siin oma rolli täitma. härra Obermeier, palun. tänan, juhataja ma ei saa siin arutelus mõnedest asjadest aru. komisjon soovib, et äh, Euroopa Inimõiguste Kohus äh, saaks siin otsustada selle üle, kas ja kuhu varjupaiga taotlejaid tagasi saadetakse, samas Dublin kaks on väga oluline määrus selle problemaatika käsitlemisel probleemid on endiselt samad, piir äh, on äh, sisuliselt äh, lahti, Türgi ei tee piisavalt koostööd ja mul tekib küsimus, et miks me ei tunnista ausalt, et äh, ka Kreeka inimestel on õigus saada kaitset ja on õigus, et nende hääl oleks kuuldav. suur aitäh! viimane kõneleja. härra Jakolino. aitäh! proua juhataja, see on aasta pärast eh, sarnast debatti täpselt vastu tagasi. ja äh, nüüd on äh, siin sihtmärgiks äh, Kreeka, aasta tagasi see oli Lampeduusa, kuhu saabus kuuskümmend tuhat inimest. Need on majanduspõgenikud, kes tulevad Itaaliasse, samamoodi nagu Kreekasse ja Maltale, mitte selleks, et sinna jääda, vaid nad tahavad sealtkaudu minna teistesse Euroopa riikidesse ning vastuseks on siin rohkem Euroopat, rohkem solidaarsust ning teeksin ettepaneku proua volinikule, et eh, Te avaksite läbirääkimised selleks, et fond saaks siin valdkonnas eh, sekkuda aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. peame tõesti siin tegutsema, ütlen sama ka nõukogule, tuleb olla aktiivsem tuleb survestada liikmesriike, kes ei tegutse, meil on Euro vaja rohkem Euroopat, muidu me ei jõua kuskile. aitäh, härra Jakolino. proua volinik, teil on nüüd sõna. suur aitäh, aitäh selle debati eest, on tõesti tegemist äärmiselt olulise küsimusena ja kindlasti tuleme selle juurde ka tagasi. Kreeka peab kiiresti mõningaid asju tegema, nad peavad äh, jätkuvalt töötama tegevuskava kallal, et äh, viia sisse korralikud vastuvõtutingimused, kus inimesi saaks äh, äh, seirata, registreerida ja ära kuulata nii kiiresti kui võimalik. peab andma humanitaarabi nendele inimestele, kes on nüüd Ebrose piirkonnas, kelle olukord on äärmiselt keerukas, eriti mis puudutab lapsi ja teisi tundlikke inimrühmi. tuleb paremini kaitsta piiri, peab olema süsteem, kus inimesi saab tagasi saata pärast äh, seda, kui korraliku menetluse tagajärjel äh, leitakse, et nad ei vaja rahvusvahelist kaitset ning nad peavad reformima oma administratiivsüsteeme selleks, et ära kasutataks, korralikult ära kasutataks kõik kättesaadav raha. seda raha on väga palju, sada mil-, sadu miljoneid eurosid, aga seda peab, äh, Kreeka ametivõimed peavad neid ka, seda raha ka kasutama. olen veendunud, et väga palju saaks ära teha selleks, et kiirendada bürokraatiat ja menetlusi kõikides nendes küsimustes on saavutatud edu, aga peab saavutama rohkem ja kõikides küsimustes me ka jätkuvalt Kreekat aitame. me aitame rahaga, JASA on seal valmis tegema koostööd Kreeka ametivõimudega, äh, aidata tegevuskava rakendamisel, siin mainiti personali küsimust, mis on tõesti kiireloomuline, Frontex on kohal, Europol on seal kohal, et äh, aidata võidelda inimkaubandusega, liikmesriikide eksperdid on seal, komisjoni eksperdid on kättesaadavad, olulised organisatsioonid on kohapeal, et aidata IOM, UNHCR ja teised. ja üritame aidata Kreekat äh, läbirääkimistes Kreekaga või Türgiga, et Türgi saaks võtta siin suurema rolli, oleme üritanud ka Türgit äh, aidata administratiivreformide ning rahaga, et nad saaksid oma rolli paremini täita. nii et äh, on teatav edu saavutatud, oleme valmis aitama, mitte keegi eh, ei pane küsimuse alla seda tohutut raskust, milles Kreeka end täna leiab, majandusolukord on väga keeruline, paljud inimesed kannatavad täna Kreekas, sellest oleme me teadlikud, me ka teame, et arvestades Kreeka geograafilist olukorda, mida ei ole võimalik muuta, on Kreeka väga avatud rändevoogudele, kes tahavad seejärel jätkata teekonda edasi Euroopa Liitu, nii et tegemist on Euroopa probleemiga ja me jätkuvalt aitame, komisjon aitab, nõukogu aitab, kõik teised, nii et me töötame käsikäes ja keegi ei, ei eeldagi, et need muutused leiavad aset nädalavahetusega, aga progress peab olema pidev ja seda saab teha ainult koostöös, aga peamine vastutus selle eest, et kõik oleks paigas, on siiski Kreeka ametivõimudel ja see peab olema selge. nii et suur aitäh selle debati eest, aitäh teie toetuse ja mõistmise eest ning äh, proua juhataja, nagu ma ütlesin, kindlasti tuleme selle küsimuse juurde päris varsti tagasi. suur aitäh, volinik Malmström ja nüüd nõukogu nimel annan sõna minister Petskovile. suur aitäh Projata, aitäh, et mulle jälle sõna andsid, ei ole kahtlustki, et tänaõhtune diskussioon on näidanud, et tegeleme siin äärmiselt olulise teemaga meie kõigi jaoks olukord Kreekas, äh, mis puudutab sisserännet, on äärmiselt pingeline ning selle üle peab korralikult arutlema. me peame äh, ka väga tähelepanelikult üle vaatama Kreeka ees olevad väljakutsed, mis puudutavad sisserännet. nagu volinik Malmström ütles just väga õigesti, siis äh, olukord, milles Kreeka ennast leiab, tähendab seda, et väga palju tööd on vaja ära teha, meie peame palju tööd ära tegema ning me peame Kreeka ja teiste liikmete, riikide vastu näitama üles ka korralikku solidaarsust. just neid riike pean silmas, millel on rändesurve kõige suurem ja seetõttu me peame üksteist Euroopa Liidus toetama, samas aga me peame mm, käituma nii, et kõik liikmesriigid oleksid valmis tegutsema, kui tekivad ootamatud rändesurved samal ajal siiski pidades kinni rahvusvahelistest ning Euroopa Liidu õiguslikest kohustustest. loomulikult peame me üritama vältida äh, kriise liikmesriikide rändesüsteemides, samal ajal kui me üritame suurendada toetust, tagamaks, et kui tekib kriis, siis oleme me öö, äh, olemas, et äh, konkreetset riiki toetada. niimoodi me käitumegi, jätkame sama ka Kreekas ning sellist toetust osutades saame me tagada, et äh, nii kiiresti kui võimalik saab Kreeka sellise asüülisüsteemi, mis on nii õiglane kui tõhus ning äh, võimaldab menetleda asüülitaotlusi korralikult. ja ma arvan, et niimoodi saame me ka äh, panustada Dublini koostöö edenemisse. tahan teid tänada suurepärase debati eest, olen äh, mulle, mulle meeldinud kuulata teie arvamusi selles küsimuses ja see kindlasti nõuab edasist diskussiooni, sest nagu ma ütlesin, tegemist on suure väljakutsega Kreekale, aga tegelikult on see suur väljakutse ka meie Euroopa koostööle. aitäh, härra minister, aitäh teile kõigile äärmiselt konstruktiivse debati eest daamid ja härrad, istung on tänaseks lõppenud, alustame homme uuesti homme kell üheksa. alustame uuesti kell üheksa õhtul